Äh, daamid ja härrad, kallid kolleegid, me alustame oma istungit. meie päevakord on natukene muutunud äh, seetõttu, et teatud külalised äh, ei saa siia tulla. kõigepealt volinik Barnier, kes pidi võtma sõna teemal kaitserakkerühm, mis komisjonis loodi. ta peab kohtuma ka täna nõukogu presidendiga seega kutsume ta siia mõnel teisel korral, tegemist on äärmiselt olulise teemaga ja me äh, sooviksime kutsuda ta siia koos volinik Dianiga, sellepärast et mõlemad tegelevad selle väga olulise rakkerühmaga. niisiis äh, ma arvan, et meil tulevikus on võimalik siis nad kahekesi siia kutsuda. ja samuti äh, kolonel Espinosa Navas, kes oli EUCAP Sahel Nigeri missiooni juht oma äh, tööülesannete tõttu, kuna selles piirkonnas on olukord praegu väga kuum, siis ta peab olema seal kohapeal ja ta ei saa täna siia tulla. ja seetõttu me oleme otsustanud siduda päevakorrapunktid kolm ja neli ning äh, siduda siis need kaks punkti ja Hans-Jörg Haberi, kes siis tegeleb tsiviilmissioonide planeerimise ja juhtimise teenusega ja temaga koos siis võtavad sõna ka Gilde Kerkhoff ja Manuel Lopez Blanco. me arutame siis olukorda Saheli piirkonnas ja eriti pöörame tähelepanu siis sellele uuele missioonile, mis on juba käivitatud, tegu on siis Nigeri missiooniga ja räägime ka plaanitavast abimissioonist Malisse, see missioon on mõeldud siis sealsete julgeolekujõudude koolitamiseks me oleme sellest missioonist siin juba üsna pikalt kõnelnud, mõnikord isegi tundub, et liiga pikalt, me oleme alati rõhutanud, kuivõrd oluline on äh, rõhutada Saheli riikide osas just nimelt Euroopa Liidu poliitika julgeoleku mõõdet ja näib, et liikmesriikidel on kulunud aega, et sellest aru saada, need plaanid on olnud äh, arutusel juba üsna pikka aega. härra De Kerkhoff on nendest ka siin kõnelnud juba Äh, meil on olemas äh, Saheli strateegia äh, juba märtsikuust kaks tuhat üksteist ja praegu on juba novembri lõpp kaks tuhat kaksteist, nii et, et on läinud peaaegu poolteist aastat, enne kui asju on hakatud ellu viima, nii et, et see on tõesti väga pikk aeg aga me võime tunda heameelt tõesti selle üle, et see missioon nüüd lõpuks on käivitunud. ma arvan, et meil ei ole siin kõigil mingit võlukepikest. me teame, et olukord on väga keeruline Äh, käimas on äh, mitmeid diplomaatse, üks nendest toimub näiteks ÜRO raames, äh, meil on olemas ÜRO resolutsioon kaks tuhat seitseteist, mis lubab Malis jõu kasutamist ning ähm, nüüd me, Euroopa Liit peab samuti otsustama, kas äh, sekkuda piirkonnas või ei, nagu Lääne-Aafrika riikide majandusühendus meilt on palunud. Ähm, äh, käimas on ka mitmed vahendamiskatsed, äh, mis on seotud nii Mauretaania kui ka teiste piirkonna riikidega ning loomulikult ähm, tuleb arutada julgeoleku küsimusi, äh, arvestades neid arenguid, mis koha peal toimuvad, äh, kuidas on äh, toimunud arengud erinevates muutustes, mulle, liikumistes, mulle näib, et nende liikumiste vahel on täna üsna palju lahkhelisid Äh, nii et, et äh, olukord on tõesti väga muutlik piirkonnas, ähm, aga igatahes on meil väga hea meel selle üle, et Euroopa Liit on tõesti resoluutselt otsustanud selles piirkonnas tegutseda äh, ning Catherine Ashton on samuti välja pakkunud sellise kõikehõlmava lahenduse, Ähm, ning ähm, meil on äh, olnud selles vallas näiteks mõningast edu juba Aafrika sarve osas, nii et, et miks mitte taotleda sama ka Saheli piirkonnas. ja võib-olla kõigepealt ähm, äh, paluksin, et meile antakse ülevaade siis olukorrast, mis seal äh, hetkel valitseb, siis edasi härra Haber räägib konkreetsematest asjadest ja, ja viimasena saab siis sõna äh, härra De Kirkov, aga kõigepealt härra Lopes Blanco siis. suur aitäh, lugupeetud saadikud. Eh, tahaksin tänada eh, teid selle eest, et te olete korrald-, korraldanud sellise istungi, kus kõneldakse Saheli teemast. ja eriti just Mali kriisist. Eh, kui lubate, jätkan inglise keeles, ütleb kõneleja, sest et ma tunnen ennast selles keeles paremini Äh, ma tahaksin teile anda siis äh, ülevaate äh, hetkeseisust Malis. Euroopa Liidul on olemas strateegia, mis puudutab siis Mali kriisi, mille tulemusena riik on praktiliselt kokku kutsunud, kokku kukkunud ma kõigepealt kõnelen meie Euroopa Liidu strateegilistest eesmärkidest, stabiilsuse edendamine, äh, juhtimise, arengu ja julgeoleku ühendamine läbi Euroopa Liidu vahendite koordineeritud kasutamise ja selle kõige aluseks on loomulikult Euroopa Liidu külkehõimav lähenemine, mis on kirjas Saheli strateegias me peame pöörama tähelepanu vaesuse kõrvaldamisele, kohalikele konfliktidele nii äh, riiklikul ka regionaalsel tasandil. milline siis on see praegune julgeolekuolukord Malis? me valmistame eh, ette rahvusvahelist missiooni Mali armee toetuseks, selleks, et Mali suudaks taastada oma territoriaalse terviklikkuse ning sammud selles vallas on olnud üsna kiired. me oleme välja töötanud operatsioonide kontseptsiooni koos Aafrika Liidu, ÜRO ning Euroopa Liiduga ja seda kontseptsiooni kolmeteistkümnendal novembril siis toetas Aafrika Liit ja samuti ÜRO peasekretär Äh, selle aasta äh, äh, detsembri alguses peaksid siis toimuma ÜRO Julgeolekunõukogus arutused ning vastavalt artiklile seitse saadetakse siis Malisse rahvusvaheline toetusmissioon. ÜRO resolutsioon, ilmselt vastavateemaline resolutsioon kiidetakse heaks enne aasta lõppu. Äh, poliitilised protsessid ei ole võib-olla liikunud piisavalt kiiresti. Ehm, me oleme äh, ülistanud, üritanud pöörata üha palju, üsna palju tähelepanu poliitilisele üleminekuprotsessile, äh, sellele, kuidas kriisist välja tulla. selles valdkonnas me aga ei ole veel seatud eesmärke suutnud saavutada. Äh, me üritame arendada dialoogi riigi lõuna ja põhjaosa vahel. Äh, loodetavasti õnnestub niimoodi lahendada konflikt, äh, mida, mis, millest praegu lõikavad kasu terroristlikud ja kuritegelikud rühmitused praegune olukord, kui see jääb niisuguseks, nagu ta on, võib tekitada edasisi poliitilisi kriise. põhja Äh, riigi põhjaosas ähm, äh, on praegused arengud kasulikud just nimelt islamistlikele rühmitustele nagu Ansar Dine näiteks. Äh, tegemist on rühmitustega, kes tahavad kehtestada šariaadi seadusi, mis on vastuolus põhiinimõigustega Äh, Mali põhjaosast on saanud varjupaik äh, rahvusvahelisele terrorismile, nagu näiteks al-, sellistele organisatsioonidele nagu Al-Qaeda ja sealne olukord võib destabiliseerida ka naaberriike ning mõjutada äh, lõppkokkuvõttes ka Euroopas toimuvat rahvusvaheline sõjaline operatsioon Mali toetuseks Äh, on seega hädavajalik ja ma tahaksin äh, rõhutada, et olukord on tõesti tõsine. Äh, Alžeeria ja Burkina Faso on astunud diplomaatilisi samme. Nad on hukka mõistnud terroristliku tegevuse kuuendal novembril sellele vaatamata soovivad kohalikud islamistlikud rühmitused ikkagi šaraadi seadusi piirkonnas kehtestada poliitiline kokkulepe on Sardiine mõnede tuareegi rühmituste ning ilmalike tuareegi võitlejate vahel ähm, ei ole ka teoks saanud uus kõneluste voor peaks toimuma detsembri alguses ja loodetavasti on seekord siis ka kõik osapooled kohal. Burkina Faso on vahendaja ja üritab saavutada siis seda, et kõik osapooled kohale tulevad. sellised arengud on loomulikult teretulnud, aga kas Ansardine tõesti on valmis pidada, pidama läbirääkimisi äh, rahvusliku Assavadi vabastusliikumise ja, ja Bamakoga äh,, eks me näe selge on aga see, et ähm, rahvusvaheline üldsus äh, peab praegu hakkama ette valmistama sõjalist äh, operatsiooni ja need ettevalmistused on sundinud ka osapooled läbirääkimiste laua äh, taha tulekut kaaluma. ja on väga oluline, et kõik osapooled lepiksid föderaalse lahendusega Äh, ning oluline on äh, siis võidelda islamistide vastu riigi põhjaosas. Äh, kohapeal on praegu käivas üsna ägedad kokkupõrked, need ähm, on suhteliselt sporaadilised ning loomulikult tekitavad sellised kokkupõrked suuri kahjusid tsiviilelanikkonnale Äh, MNLA ja Ansar Tiine on peamised kokkupõrgete osalised, aga asjasse on segatud siis ka Al-Qaeda Magrebi haru ja Lääne-Aafrika ühtsuse ja džihaadi liikumine. Euroopa Liit äh, üritab äh, kõigepealt teha kõik selleks, et anda usaldusväärsust üleminekuprotsessile. me oleme eh, paika pannud eh, selge ajakava, kuidas valitsus peab saavutama kontrolli riigi terv-, eh, terv-, territooriumi üle meil on olemas koostööprogrammid ning need on seotud teiste sammudega. teiseks me tahaksime paika panna usaldusväärse raamistiku põhja ja äh, lõunavaheliseks dialoogiks, milles osalevad mitteterroristlikud rühmitused äh,. tahame saavutada leppimist ja rahuloomist. Euroopa Liit toetab äh, Burkina Faso vahenduspüüdlusi ja toetame Äh, ka äh, muid vahendustegevusi. Äh, samuti tahaksime vähendada jõu kasutamise võimalust, tahaksime isoleerida terrori, terroristlikud rühmitused ja luua tingimused rahukõnelusteks. ja tahaksime loomulikult vajaduse korral kasutada ka jõudu terroristlike ja kuritegelike rühmituse, rühmituste vastu samasugust eesmärki on Euroopa Liit taotlenud ka Nigeris Äh, neljandaks tahaksime taat-, taastada riigi äh, institutsioonide usaldusväärsuse ning äh, loomulikult peame kõigile osalepooltele näitama, kuidas on võimalik rahust kasu lõigata. ning tahaksime toetada riigi põhjaosa stabiliseerimis- ja ülesehitusprotsesse kõigi nende eesmärkide saavutamiseks ähm, on vaja äh, kiireid meetmeid, samuti on vaja äh, seada keskpikas perspektiivis ja pikemas perspektiivis eesmärke. ja oma sõnavõtu lõpetuseks räägiksingi mõnedest asjadest, mida Euroopa Liit kavatseb teha. Euroopa Liit äh, kasutab ära kõiki vahendeid, mida Saheli strateegia meile võimaldab ähm, meie äh, diplomaatiline tegevus äh, on olnud üsna viljaskas ja mainin siin ka näiteks äh, Gilles de Kerkhoffe tegevust. kõik rahv-, rahvusvahelised organid on tunnistanud seda, Euroopa Liidul on protsessis väga oluline roll Äh, tsiviil- ja sõjalised operatsioonid on suunatud just nimelt ma-, Mali armee koolitamisele ja väljaõppele ning äh, selline abi ähm, on äh, leidnud Mali poolelt iga, igakülgset tunnustamist ja sama, sellesse on suhtunud soosivalt ka naaberriigid. Euroopa Liit tahab jätkata arengutööd niipea kui võimalik Äh, ja seda selle äh, ja seetõttu on väga oluline toimu, toetada praegu riigis toimuvaid poliitilisi üleminekuprotsesse. Äh, samuti on oluline toetada igasuguseid vahe, vahendajaid selleks, et kõik osapooled tõesti tuleksid läbirääkimistel laua taha ning samuti tahaksime tugevdada naaberriike, näiteks Nigerit läbi EUCAP Sahel Nigeri missiooni. nüüd, mis puudutab Mauritaaniat Äh, siis äh, see riik on ka protsessis väga olu-, oluline, äh, sellepärast et ähm, seda riiki, selles rii-, sõjaline operatsioon võib mõjutada ka selles riigis toimuvat ning lõpetuseks tahaksin tänada kõiki tähelepanu eest ja olen valmis vastama teie küsimustele, aitäh! jah, aitäh, ma olen täiesti kindel, et meil on küsimusi aga nüüd annaksin sõna härra Haaberile CPCC-st, kes kõneleb meile siis uuest missioonist Nigeris ja ettevalmistustest ka Mali missiooniks. Um, suur tänu, esimees, lugupeetud parlamendisaadikud. nagu Manuel Lopez Blanco ütles, siis missioon Nigeeris on alles ehitamise järgus jah, tõesti, see on nii. võib-olla te teate, et missioon loodi nõukogu otsusega juba kuueteistkümnendal juulil, esialgu kaheks aastaks, eh, hõlmates viitekümmend töötajat. kolonel Francisco Espinis-, Espinosa Navas on eh, missiooni juht, tegemist on treening- ja nõuandemissiooniga, kus eh, osalevad põhiliselt riiklikud äh, eksperdid ähm, äh, ning äh, osad nendest on sõjalise valdkonna spetsialistid äh, selleks, et toime tulla vastava sektori vajadustega Nigeris. missiooni juht ja põhiisikud läksid sinna kaheksandal augustil kakskümmend viis töötajat on seal lisaks nendele ning detsembri lõpuks peaks missioonil osalema juba nelikümmend viis kuni viiskümmend rahvusvahelist äh, töötajat. kümnendal detsembril esitab missiooni juht äh, oma tegevusplaani ja seal ei ole ette näha suuri muutusi võrreldes esialgse lähenemisega missiooni eesmärgiks on anda nõu ja juhendada julgeolekumõõdet Nigeeria strateegias arengu ja julgeoleku valdkonnas riiklikul tasandil toetada ülevaatlikku kohalikku ja rahvusvahelist koostööd võitluses terrorismi ja rahvusvahelise kuritegevusega, tugevdada õigusriiki kuritegevuse uurimise võimekuse suurendamisega ning lisaks sellega rakendada vajalikud koolitusprogrammid. selleks, et toetada Nigeeria äh, julgeolekujõudude arengut äh, ning äh, projektide planeerimine teostada julgeoleku valdkonnas. nagu ma ütlesin, siis hetk tagasi siis missioon loodi kuueteistkümnendal juulil missiooni juht läks koha peale kaheksandal augustis äh, oma tuumikrühmaga ja praeguseks hetkeks ei ole missioon oma tegevuskava veel esitanud, see on äh, sisedokument, äh, mis puudutab kõiki tegevusi. samas aga on juba koostatud lähenemised või on võetud ühendust julgeolekusektori isikutega Nigeerias ning ähm, muid tegevusi, aga samas ei ole nad täiesti tegevusvalmis. jah, võib küsida, miks see nii on. siinkohal pean ma viitama tavalistele raskustele, mis meil tekivad. Need puudutavad seda, et tehniline hindamismissioon tsiviiloperatsiooni plaanimise ja läbiviimise teenistusest käib küll koha peal, kuid rahastamine on kättesaadav alles siis, kui nimetatakse ametisse missiooni juht ja see tähendab ka seda, et kui ta on siis kohapeal juba tegutsemas. kolm missiooni, mis me oleme saatnud eh, sel aastal välja, peavad kõigepealt eh, vaatama, kuidas oma elu koha peal paika panna, nad peavad leidma peakorteri, nad peavad saama sellele kinnituse, et seal on olemas piisav julgeolek sest see on äh, kohapeal alati teemaks ning lisaks sellele on neil vaja kommunikatsioonivahendeid nagu GSM-i vahendid ja nii edasi. see ei ole nii otseselt seotud rakendusfaasiga, kuid äh, nende tingimustega, mis on vaja edukaks äh, missiooniks. lisaks sellele on meil ka palju probleeme kui kõik äh, töötajad on intervjueeritud, siis äh, puudutab see ka seda, et meie tsiviiloperatsiooni planeerimise läbiviimise teenistuse vahendid on piiratud ja kõik on toimunud viimase paari kuu jooksul, ehk siis see tõesti põhjustab meile teatud raskusi, see on pudelikaelaks, see ei puuduta mitte vaid seda äh, missiooni Nigeerias, aga ka teisi missioone Aafrikas ja seda ka Lõuna-Sudaanis. ma ei taha siin viidata kõikidele teistele missioonidele, kus on vaja töötajaid ja millega on vaja tegeleda jooksvalt. samal ajal kümnendal detsembril äh, tegevuskava esitlemine äh, annab meile ülevaate nendest tegevustest ja ma arvan, et järgmisel korral, kui me kohtume, on mul võimalik teile juba palju rohkem sisulist tagasisidet anda, kui kahjuks äh, saan ma teha praegu, suur tänu! aitäh! ja nüüd saab sõna härra de Kerkhoff, ta on äh, meie komisjonis olnud äh, pidev külaline, äh, ta on kursis erinevate liikumistega, mis selles ähm, piirkonnas tegutsevad, nende omavaheliste suhetega ja ka nende ohtudega, mida need liikumised sellele regioonile kujutavad. ja see, kursis ka sellega, kuidas regioonis toimuv teisi riike mõjutab. suur aitäh, et mind jälle siia kutsusite, suur aitäh, et annate mulle võimaluse kõnelda teemal, äh, mis minu arvates on äärmiselt oluline äh, selle maailma piirkonna jaoks ja samuti ka Euroopa Liidu liikmesriikide julgeoleku jaoks. loomul-, loomulikult ähm, on tegemist siis, ma räägin Malist riigist, mis on kaotanud äh, kaks kolmandikku oma territooriumist. Äh, praegu on äh, see siis piirkond, kuhu tulevad võitlejad praktiliselt kõigist maailma punktidest ning tulemus on ka see, et naaberriigid on destabiliseerunud ja ma tahaksin öelda, et see, mis seal toimub, mõjutab mitte üksnes Malit ja Nigerit, vaid need sündmused võivad äh, stabilise-, destabiliseerida olukorda ka Senegalis ja Burkina Fasos. nagu ma ütlesin, terroristlikud liikumised äh, mõju, mõjutavad ka seda, mis toimub pagulastelaagrites, näiteks paljud inimesed on sunnitud nende pärast olnud kodust lahkuma ja näiteks äh, Sahara laagrites äh, me näeme, kuidas äh, seal on aset leidnud inimröövid ja väga paljude pagulaste laagritest on inimesed läinud ja liitunud lihtsalt nende terroristlike rühmitustega. seal piirkonnas toimuval on mõju nii sellele, mis toimub Aafrika põhjaosas, näiteks Liibüas ja ka selles, mis toimub siis äh, lõuna pool Äh, nagu ma siis ütlesin, väga tugev on mõju Liibüaga, Liibüale, väga tugev on seos sellega, mis toimub Liibüale, aga samas hakkavad sündmused mõjutama ka Tuneesiat ja ka Marokos tuntakse väga tõsist muret Malis toimuva üle, sellepärast et paljud äh, äh, sealsed noored lähevad Malisse, liituvad seal terroristlike rühmitustega ja võivad tagasi tulla ja Marokos rünnakuid toime panna. mis puudutab nüüd lõuna pool toimuvat, Äh, siis äh, Boko Haram on seal äh, üha rohkem jõudu juurde saanud ning on tekkinud siis selline side Al-Qaeda Magrebi haru, Boko Harami ja teiste terroristlike rühmituste vahel. ja loomulikult kõige selle taustal ka narkokaubanduse intensiivistum-, intensiivistumine. Äh, luuretalitused on pikka aega arutanud seda, kas Al-Qaeda Magrebi haru on otseselt seotud narkokaubandustega või ei. me teame, et Lääne-Aafrika ühtsuse ja džihaadi liikumine on öö, äh, otseselt seotud narkokaubandusega, tegemist ongi kuritegeliku rühmitusega. nii et igatahes äh, võib öelda, et Lääne-Aafrikas on toimunud narko, narkokaubanduse plahvatuslik kasv ja me ei tea täpselt, kui palju äh, need narkootikumid ja narkorühmitused on juba seotud ka valitsustega, me teame näiteks, et on olemas sidemed Guinea-Bissauga. niisiis, selline on olukord reg-, regioonis ja mis puudutab nüüd meid siin Euroopas, äh, meile, äh, me näeme, kuidas noored, kellel on topeltkodakondsus, tihtipeale soovivad sinna piirkonda minna. Äh, selliseid noori on arreteeritud nii Prantsusmaal kui ka Belgias, samuti on inimesi, kellel on näiteks Austria päritolu, keda on kinni peetud Liibüa laagrites ja nad on siis läinud sinna piirkonda just nimelt selleks, et liituda erinevate Mali relvalühmitustega niisiis, probleem on tõesti väga tõsine, nagu minu kolleeg äh, Lopes Blanco juba ütles, äh, võib tunda rõõmu selle üle, et rahvusvaheline üldsus ja sealhulgas ka Euroopa Liit on väga jõuliselt reageerinud ning äh, me tõesti praegu tahame kasutusele võtta kõik need vahendid, mis meie käsutuses on. Äh, kuskil kolm-neli aastat tagasi me lähenesime asjadele klassi-, klassikaliselt, taha, tahtsime toetada lihtsalt äh, kohalike struktuuride suutlikkust, äh, siis tänapäeval järk-järgult me Äh, siis oleme hakanud reageerima jõulisemalt, saates koha peale nii tsiviilmissioone kui ka sõjalisi missioone äh, nii, nii Nigerisse kui siis Malisse. ja see kõik on väga oluline, sellepärast et mida tõsisemaks olukord muutub, äh, Äh, seda sügavamale terrorism selles piirkonnas oma juured ajab ja näiteks äh, Mali põhjaosas praegu humanitaarorganisatsioonid lihtsalt ei saa tegutseda, inimestel puudub juurdepääs toidule, ravimitele, äh, konflikti lahendamine on kõik häiritud just nimelt terroristlike rühmituste tõttu ja praegu tegelevad sellega lihtsalt terroristid, näiteks kui selle eest, et terroristid pere, mõnele perele lastele ravimeid annavad, nad võivad nõuda mõnda pereliiget oma ridadesse vastutasuks. nii et, et äh, seetõttu on väga oluline, et me tõesti reageeriksime selles piirkonnas võimalikult kiiresti äh, siis, siis äh, mida kiiremini me reageerime, seda parem kõigile ja me peame reageerima Äh, äh, ka sõjaliselt äh, just nimelt sellepärast, et selline sõjaline, sõjaline reageerimine aitab ka teisi probleeme lahendada. mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Liit lõpuks Äh, saavutanud siis kahekümne seitsme liikmesriigi vahel üksmeele, et tuleb kasutada kõiki vahendeid ja saata Malisse sõjaline operatsioon äh, ja see ettevalmistamine on kestnud juba üsna pikka aega. minu tänane sõnum oleks järgmine. nimelt m- me ei saa reageerida ainult äh, siis äh, tsiviil- ja sõjalise missioonidega Äh, meil on välja töötatud väga laiapõhjaline strateegia, äh, mis tõesti üritab hõlmata kõiki etappe, ennetamist, valitsemist, radikaliseerimise ärahoidmist ja, ja kõigi nende aspektidega tuleb tegeleda, ei maksa arvata, et kuna meil on ainult sõjaline missioon, siis teiste asjadega pole vaja tegeleda. on väga palju asju, mida tuleb veel teha äh, ja palju asju tuleb veel ära teha ka terrorismivastase võitluse valdkonnas Äh, ja neid asju peab tegema siis juba täna paralleelselt sõjaliste sammudega äh, nagu ma ütlesin, siis oluline on äh, ennetamine, julgeoleku tagamine, samuti narkokaubanduse pidurdamine ja on väga oluline, et need riigid, mis siis on selles piirkonnas, et nendes riikides ka olukord ei halveneks Äh, nagu ma ütlesin, Malis on olukord väga tõsine ja väga palju on vaja ära teha. Äh, äh, meil on siin tõesti mitmesuguseid erinevaid mõtteid selle kohta, kuidas seal piirkonnas probleeme lahendada. mõned seisukoht on, tuleb väga jõuliselt reageerida, kasutada sõjalist jõudu Mali rühmitused iseenesest on ka väga erinevate seis, erinevatel seisukohtadel, mõned neist üritavad šariaati jõuga peale suruda, äh, kasutades siis äh, mõrvasid, vägistamisi ja muid survevahendeid. Äh, siis on seal rühmitused, kes tegutsevad just nimelt narkokuritegude varal ja selline lähenemine on täielikult vastuolus sellele samale islamifilosoofiale, mida nad süda-, tahavad edendada Äh, nii et, et võib-olla neid vastuolusid erinevate rühmituste vahel tuleks ka ära kasutada. ning äh, meil on olemas ka vastav üksus, mis hakkab tegelema just nimelt nende ennetusküsimustega ja ähm, me Äh, üritame siis äh, tung, äh, just nimelt tungida nendesse organisatsioonidesse ja selgitada inimestele, mis tegelikult toimub, et inimestel oleks, tekiks parem ettekujutus olukorrast. ja Euroopa ja, ja teiseks ma Äh, võib-olla ei hakkaks võrdlema olukorda äh, Malis ja Afganistanis, äh, me ei saa rääkida võib-olla veel talibaniseerumisest, aga väga oluline on, et me töötaksime samal ajal nii sõjalisel kui ka tsiviiltasandil. meil on vaja need rühmitused kõrvaldada, samas on meil vaja keskenduda ka ülesehitustööle Äh, Kidal, Gao, äh, Timbuktu, sellised linnad tuleb jällegi oma kontrolli all äh, saada. ja ka samal ajal tuleb ähm, hakata lahendama ka siis neid tsiviilprobleeme, mis elanikkonnal on, mitte mingi pool aastat hiljem. ning sellepärast, et kui me midagi ei tee, siis jääb ikkagi oht, et need noored, kes seal linnades elavad, liituvad terroristlike rühmitustega seetõttu on äärmiselt oluline ette valmistada ka arenguprogramme nagu ma ütlesin, tuleb äh, ette valmistada ka tsiviiloperatsioonid ning neid, äh, tsiviilplaanid ning neid tuleb rakendada samaaegselt sõjaliste plaanidega, nii et, et äh, kahel tasandil tuleb läheneda samaaegselt Äh, ma olen siin juba rääkinud äh, nendest ähm, tsiviiloperatsioonidest, äh, mida on vajalik plaanida. vot selli-, midagi sellist tuleb välja mõelda ja nende vajalikkust tuleb ka rahvale selgitada ning üks asi, millest härra Lopez Blanco on väga tihti rääkinud, et mitte kõik Äh, kes äh, kes riigi põhjaosas tegutsevad, ei ole terroristid. Äh, näiteks väga paljud tuareegi organisatsioonid ja, ja võib-olla seetõttu tulebki riigi põhjaosas ka väga selgelt inimestele seletada, miks ikkagi on vaja sõjaliselt reageerida, sest et kõik ei ole seal ju terroristid ning äh, loomulikult on vaja rahvusvahelist reageerimist selleks, et ega äh, lõpp terroristlikele rühmitustele, aga äh, kui, kui nendele rühmitustele on lõpp tehtud, siis tuleb rahvusvahelised jõud sealt ka välja viia, sest ma olen täiesti kindel, et Mali jõud suudavad olukorra ise oma kontrolli alla saada, nii et, et seetõttu on väga oluline, et me suudaksime, toetaksime just nimelt Mali relvajõude selleks, et nad suudaksid ise olukorda kontrollida. nüüd veel üks element, mis minu arvates on üsna oluline ja sellest kõneles ka äh, minu äh, kolleeg siin Äh, on väga oluline, et äh, Malis austatakse inimõigusi, äh, selles osas ei tohi lubada mingeid järeleandmisi. ja väga oluline on vältida ka konflikti levimist Mali lõunaosasse. Are-, arengud Malis on võib-olla natuke sarnased nendele, mis toimusid kümme aastat tagasi Mauritaanias, kus toimus samuti ühiskonna islamiseerumine Äh, ja praegu tõesti Malis me võime näha, äh, näha seda, kuidas äh, tõstab pead islam, mis seal tradi-, sellised islamivoolud, mis seal ei ole olnud traditsioonilised ja seda tuleb kindlasti kuidagi üritada ennetada või vältida. ning Äh, ma arvan, et erilist tähelepanu tuleks pöörduda, pöörada ka sellele, mis toimub pagulaslaagrites Mauritaanias, Nigeris ja samuti Sahara pagal-, pagulaslaagrites. Äh, nendes laagrites on palju noori, kellel ei ole mitte mingisugust haridust ja nemad on võimalikud potentsiaalsed terroristid, keda võidakse siis värvata nendesse terroristlikesse rühmitusse ja seetõttu on väga oluline selliste noortega tegeleda ja äh, nagu ütles siin juba Manuel, väga oluline on toetada Burkina Faso äh, vahendustegevust ja äh, seal on ka teisi organisatsioone, kes üritavad selles konfliktis vahend, vahendina olla, vahendajaks olla. ja nagu ma ütlesin, need erinevad rühmitused, nad ei ole omavahel väga, väga tihedalt ideoloogiliselt seotud äh, Äh, neil on üsna erinevad tegevuskavad ja seetõttu tuleks äh, seda äh, nende vastases võitluses ära kasutada. ning ähm, kolleeg rääkis siin EUCAP Nigeri missioonist, sellest, et see missioon ei ole personaliga veel, personali poolt veel täiesti komplekteeritud Äh, aga on väga oluline, et sarnane missioon äh, üsna peatselt alustaks tegevust ka Malis. Äh, Kap Niger on tsiviilmissioon, mis on mõeldud just nimelt poliit-, politsei koolitamiseks ja samasuguste asjadega tuleks tegeleda ka Malis ja ka Mauritaanias. ja veel üks asi, mis on oluline me peame asjadele lähenema järk-järgult, sellepärast et Euroopa poliitiline tahe on arenenud järk-järgult. me äh, oleme alustanud igasugust äh, toetuste kavadega, äh, mis on suunatud Sahelile seejärel oleme tulnud välja sellise missiooniga nagu EUCAP Niger me peame intensiivistama oma jõupingutusi ja on olemas liikmesriike nagu näiteks Prantsusmaa ja teised, eh, kes on väga pööra-, palju pööranud tähelepanu just selle piirkonna äh, eh, eh, koht, kohtusüsteemi arendamisele, sest piirkonnas valitseb karistamatuse tunne ja on vaja selle vastu võidelda äh,. ja üha rohkem peaks kohalikele kohale jõudma see sõnum, et kuritegevus ei tasu ennast ära ning äh, võib-olla peaks äh, looma ka mingi regionaalse mehhanismi narkokaubanduse vastu võitlemiseks. Äh, väga oluline aspekt on ka piirid Liibüas me oleme juba tegelenud siis piiride reformiga läbi ÜRO ja äh, liibepööridega seoses on ka Saheli roll äh, väga oluline ja me kõik teame loomulikult, kuidas see piiride küsimus mõjutab ka Euroopat, rännet Euroopasse ja nõnda edasi. nii et, et äh, me peame ka Saheli piirkonnas piiride küsimusele rohkem tähelepanu pöörama mulle kakskümmend miljonit Äh, täiendavat äh, kakskümmend miljonit eurot on eraldatud just nimelt selleks otstarbeks ning äh, tahaksin öelda veel seda, et Europol, Eurojust ja Frontex peaksid võib-olla tegema, lõhuma natukene aktiivsemalt Äh, takistamaks siis just nimelt ähm, eurooplastel äh, liitumist sealsete terroristlike rühmitustega. ja nüüd, äh, kui me räägime varustamise küsimust, siis me näeme, et kohalikel terroristlikel rühmitustel on üsna palju raha, mida nad saavad narkokaubandusest ja ka inimröövidest, lunarahast. Ähm, aga me peame takistama neil selle raha kasutamist. kõik teavad, et Põhja-Mali majandus on äh, rohkem suunatud just nimelt Alžeeriale ja mitte niivõrd Mali lõunaosale. ja oleks väga oluline, et meie Alžeeria kolleegid meid toetaksid. Äh, ma, ma tean, et kõrbes on piiri väga raske kontrollida, aga siiski meil on selles vallas kogemusi äh, väga oluline oleks, et see piir suletaks ja niimoodi lõigataks ära nende terroristide varustusliinid. Eh, narkootikumidest ma juba kõnelesin. Eh, ma olin täiesti hämmastunud, kui ma kuulsin, et eh, ÜRO vastav büree, büroo, mis tegeleb uimastitega, sulges oma büroo või oma esinduse Guinea-Bissaus, mis on üks suurimaid narkootikumide kauplemise keskusi maailmas. see on, see on täiesti ebaloogiline. sellel ei ole, sellel ei ole mingit mõtet. nii et, et on väga oluline, et me töötaksime välja erinevaid programme Äh, mis äh, siis äh, hõlmaksid selle piirkonna riike, et me teeksime koostööd Interpoliga selleks, et võidelda narkokaubanduse vastu. ma kõnelesin sellest, et meil oleks võib-olla vaja sellist regionaalset mehhanismi narkootikumi, narkokaubitsejate jälitamiseks, ma saan aru, et seda mehhanismi ei ole väga kerge luua ja võib-olla võiks ÜRO tasandil äh, kaaluda ka mingite sanktsioonide kehtestamist äh, sellepärast et narkokaubandus kujutab endast ju ka ohtu rahvusvahelisele julgeolekule ning äh, nüüd, mis puudutab selle piirkonna naaberriike, näiteks Senegali, Burkina Fasot võib-olla peaks äh, vaatama, mida nende riikide suunal saaks ka rohkem teha, näiteks Burkina Faso president käis Brüsselis ja palus, et me abistaksime neid rohkem julgeoleku vallas, nii et, et ma arvan, et me peaksime kindlaks tegema, millised on naaberriikide vajadused ja tõesti toetama neid rohkem, äh, äh, hoidmaks ära sellist olukorda, et me tulevikus näiteks räägime siin komisjonis sellest, mis on Burkina Fasos või Senegalis valesti läinud. nii et, et Äh, need olid siis sellised äh, valdkonnad, millele me võib-olla peaksime rohkem tähelepanu pöörama ning minu arvates see missioon, mis on suunatud Mali politseinike koolitamisele ja sõeline operatsioon on väga olulised, aitäh! aitäh selle põhjaliku ülevaate eest, äh, mis sisaldas üsna palju mõtteid teid kõiki kolme kuulates jäi mulle mulje, et Äh, ja mitte teie isiklikult ei põhi, <laughs> ole selles süüdi, aga mulle tundub, et me oleme ära raisanud väga palju aega. Äh, me oleksime äh, selles Saheli piirkonnas pidanud tegelema, tegutsema palju varem, jah, nüüd me saadame sinna üsna palju missioone ja meie siin parlamendis oleme juba pikka aega neid missioone toetanud, aga jah, jääb mulje, et need jõupingutused tulevad natukene liiga hilja Äh, ja praegu me rõhutame eriti just nimelt koolitust ja väljaõpet, samas probleemid kõik on juba väga kaugele arenenud. me rõhutame, kui oluline on sõjaline äh, sekkumine, samas äh, selle regiooni riigid nüüd pärast neid, pärast diplomaatilist survet, enamik selle regiooni riigid ja ka vahendajad, näiteks Romano Prodi, on äh, rõhutanud sellele, et praegu on võib-olla poliitiline ja diplomaatiline probleemide lahendamine olulisem. nii et, et äh, mulle tundub, et siin äh, valitseb teatud segadus seoses sellega, et me oleme oma strateegiatega hiljaks jäänud, meil on küll Saheli strateegia, aga selle ellurakendamine on viibinud poolteist aastat ning ma loomulikult ei ole naiivne, ma tean, et kõik on seotud otsustega nõukogus, ehm, see on ehm, seotud sellega, et on vaja tõsta kahekümne seitsme liikmesriigi teadlikkust, kõik ei saa ehm, ühtemoodi aru, kuivõrd pakiline probleem on. selle kõigega tuleb arvestada, aga mul endal on väga palju küsimusi ja tõenäoliselt on neid küsimusi ka minu kolleegidel Äh, ma tahaksin küsida, et need struktuurid, mida teie kontrollite, äh, millised on need tegurid, mis selgitavad selliseid viivitusi? Äh, võtame näiteks kas või Nigeri missiooni saatmise. otsus langetati lõpuks juulis. me teame, et meil on nende missioonidega alati üks ja seesama probleem Äh, antud juhul on äh, jutt missioonist, äh, kuhu saadetakse viiskümmend inimest, Kosovo puhul oli neid kaks tuhat näiteks, aga meil on alati samad probleemid, rahalised probleemid, varustusprobleemid Siit, see oli tihtipeale missiooni juht peab kasutama isiklikku mobiiltelefoni, sest et äh, äh, ei ole võimalik maksta ametliku telefoni eest ja nõnda edasi äh, Äh, meil peaks olema ometigi komi-, äh, nõukogu äh, sekretariaadis üksus, mis tegeleb selliste varustusküsimustega, ega ometigi need probleemid ei kao mitte kuhugi. nii et, et mina ei saa sellest väga hästi aru. ja loomulikult ähm, sellel küsimusel on poliitilised aspektid, aga, aga nagu ma ütlesin, ka logistilised aspektid on väga tõsised. ja nüüd natukene diplomaatilisem küsimus, Romano Prodi, keda me siin väga hästi tunneme Äh, on ÜRO poolt vahendajaks valitud selles konfliktis. Äh, kas teil on mingi kont-, on, on mingid kontaktid või seosed selle vahel, mida äh, teeb Euroopa Liit ähm, ja, ja mida teeb Romano Prodi ÜRO raames? kui me vaatame Romano Prodi avaldusi, hiljuti käis ka üks ahvete delegatsioon New Yorgis ja äh, ÜRO ametnikud kõik ütlesid meile mitteametlikult, et, et, et tõenäoliselt enne kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembrit ei saa mingit sõjalist missiooni sinna piirkondi saatnud, aga äh, mulle tundub, et äh, asjad on siiski muutunud, nii et, et ma tahaksin küsida, et Äh, millised on need äh, meie seosed Romano Brodiga ja kuidas me koordineerime oma äh, samme, oma diplomaatilisi jõupingutusi? Need oleksid siis need küsimused, mida mina soovisin esitada paljud kolleegid on sõna palunud ja kõigepealt saab sõna härra Panseri, kes on Magrebi delegatsiooni esimees. aitäh, ma olen täiesti nõus selles osas, et me peame mõtisklema natukene rohkem nende vigade üle, mis me oleme teinud, no ka nende vigade üle, mida ähm, kõik on teinud, sellepärast et Maagrebi ähm, al-Qaeda äh, kohalolek äh, on äh, tagajärjeks meie tegevusele ning üheteistkümnenda septembri terroristide laienenud tegevus tegemist on ka majanduslike küsimustega, Lõuna-Alžeeria ja Põhja-Malis on äh, juba ammu äh, turismi äh, puudumise tõttu majanduslikud probleemid ning tahaksin paar tähelepanekut nüüd teieni tuua see kriis, mis meil on praegu Malis, me ei saa seda tõlgendada kui ainult otsest Liibüa või Araabia kevade tagajärge, sest see nihutab natukene fookusest asjad välja, sellepärast et pärast kakskümmend aastat äh, demokraatiat nõndanimetatud äh, jutumärkides äh, on kogu rahvastik kogu rahvastik siis meie sotsiaalne ühtekuuluvus on mm, puudulik äh, selles piirkonnas ning äh, ma tahaksin küsida esimese tähelepanelik-, tähelepanekuga Maali probleemide puhul me ei saa mööda, mööda vaadata ilmsetest faktidest. on täiesti iseenesestmõistetav, et majanduslik ja sotsiaalne areng selles piirkonnas on toimunud pealinna ümbruses ning Põhjamaalis ning teiseks mulle tundub, et äh, tegemist on vastuolulise olukorraga ka lähipiirkondades, sellepärast et pole mingit kahtlust, et äh, Alžeeria ja Mauritaania on samuti mõjutatud äh, ning lisavad natukene ka pinget, samuti turismi puudumine selles piirkonnas tahetakse ka sõjalist vahelesekkumist kõikides nendes viimaste, viimaste kuude ajal on seal käinud väga palju konvoisid eh, ning keegi ei ole siis vahele sekkunud. mis puudutab lähipiirkondi, siis oleks väga hea, kui me saaksime aru, et tegemist on eh, problemaatilise olukorraga ning on väga delikaatne teema, mis puudutab eh, siis ka iseseisvust Al-Shabaab, Assabaadi piirkonna iseseisvust äh, ning ähm, Assabaadi piirkonna iseseisvus kuulumise või selle äh, liikumise ees, äh, eeskõneleja on öelnud, andnud märku nagu oma kavatsustest ja teinud seda ka Euroopa kanalite kaudu. minu arvates ei ole praegu Euroopa Liidus ühtset nägemust, me peaksime see, oma nägemuse rohkem ühendama, piirkondlik areng, kuid samuti eh, sotsiaalsed ühtekuuluvuspoliitikute, poliitikate väljaaren-, arendamine. kui nüüd me otsustame sõjalise sekkumise ohtu, siis minu arvates see ei pruugi lahendada olukorda, eh, seda olukorda, mis on muutunud halvaks väris, väga pika tegutsemata jätmise tagajärjel. Merci, madame aitäh, Barahankis. aitäh. ma tahaksin esitada küsimuse härra Kerkhoffile. kuidas mõjutas seda regiooni bin Ladeni äh, mõrv ning Al-Qaeda killustumine? Äh, kas äh, Äh, see kuidagi äh, nõrgestas äh, islamiste Saheli piirkonnas ning üldisemalt, kuidas ähm, mõjutas seda regiooni Al-Qaeda struktuuri muutumine, aitäh. proua Nikolai järgmisena. aitäh, mina arvan, et olukord Sahelis ja Magrebis on muutunud üha pakilisemaks nii minu, minu kui ka teiste eurooplaste jaoks ma arvan, et Al-Qaeda muudab, vahetab välja oma tegutsemise baasi Aafrikas ainukene stabiilne riik selles piirkonnas on veel Senegal ning ma äh, arvan, et võib-olla me võiks, Euroopa Liit võiks kasutada Senegali baasina, kus siis äh, kriisile reageerida. Äh, aga mul on ka konkreetsem küsimus Äh, see on seotud olukorraga Liibüas pärast Gaddafi võimult kukutamisest. Äh, me teame, et piirkonnas on, äh, piirkonda on jäänud väga palju relvi, väga palju kergrelvi, mis siis Liibüast on viidud Saheli piirkonda. kas selles, selle vastu saab midagi ette võtta? Äh, ning äh, me, me teame, et on raske äh, värvata inimesi Nigeri missiooni jaoks. kas te arvate, et see on raske sellepärast, et need menetlused on niivõrd keerulised või on probleemid mitmepalgelisemad? ma arvan, et meil on olemas juba andmebaas ekspertide kohta Äh, meil on olemas teadmised taoliste olukordade kohta, sest et tõesti on oluline, et äh, me suudaksime piirkonnas reageerida väga kiiresti äh, sellepärast, et senikaua, kui me siin läbi räägime ja muidu kempleme, olukord läheb järjest hullemaks. aitäh, proua Kopa! suur tänu, härra esimees! kuulates teid ja vaadates, milline on see pilt kogu olukorras Saheli piirkonnas, siis äh, ma olen tõesti nõus nende märkudega, mida tegi äh, härra esimees, mis äh, aga puudutab seda kõikehõlmavat lähenemist, sest see minu arvates on täiesti läbi kukkunud poolteist aastat peale selle strateegia käivitamist, ei ole me suutnud ennetada olukorra halvenemist selleks, et jätkata arutelu, et äh, me tegutseme nii, nagu siiamaani, minu arvates see lähenemine ei aita meid mitte kuidagi. viidatud on sellele, et Euroopa Liit peab sõjaliselt äh, sekkuma ja praegusel hetkel tundub, et see on vältimatu. ma olen nõus, et rahumeelsed tegevused peab samuti paralleelselt jätkama ma arvan, et praegu oleme me olukorras, kus me peame järele mõtlema ja oma strateegiat ümber formuleerima selles piirkonnas. kaks äh, konkreetset küsimust. esiteks, me oleme hiljuti aktiveerinud äh, Euroopa Tegutsemiskeskuse äh, Aafrika sarves, kas see võiks olla kuidagi äh, seotud ka tegutsemisega Saheli piirkonnas, kas te olete näinud, et selle tegutsemiskeskuse mõju on omanud kolmele praegusele missioonile? ning mis puudutab äh, uusi arenguid seoses CSTP-ga, siis kas see võiks olla mudel, mida me kasutaksime ka teistes piirkondades äh, just seoses nende küsimustega, millega me silmitsi seisame täna? ning teiseks, vastavalt äh, informatsioonile on praegu oht seoses tuumamaterjalidega Saheli piirkonnas, millel oleks ähm, üleilmsele julgeolekule tõsised tagajärjed. kas te võiksite palun viidata, mida EUCAP äh, on teinud seoses äh, uraanivarude ähm, äh, julgeolekuga Nigeris ja Malis, suur tänu! aitäh, härra Kelam! aitäh! suur tänu, ma sooviksin tänada meie kõnelejaid äh, väga äh, asjaliku informatsiooni eest. ma olen täiesti nõus, et Euroopa Liidu strateegia Saheli piirkonnas ei ole saavutanud oma eesmärke. ehk siis olukord on murettekitavam praegu kui aasta tagasi. Äh, meil on vaja sellest nõiaringist välja pääseda, majanduslik ja sotsiaalne probleem loob poliitilist ebastabiilsust nagu ma ütlesin, siis terroristide kuritegelikud rühmitused, radikaalne ismal-, islamism ja uimastikaubandus on keskendunud selles piirkonnas ja levib üha enam. ma olen nõus ähm, kolleeg Kopaga, et äh, see võib äh, muutuda üleilmseks ähm, stabiilsusprobleemiks. meie reaktsioon selles suhtes on äh, seega väga oluline üks positiivne signaal on see, et Euroopa Liit on suutnud otsustada täiendava humanitaarabi küsimuse. arvestades sellega, et enam kui kakssada tuhat last sureb selles piirkonnas igal aastal alatoitluse tõttu, küsimus on aga selles, kuidas seda abi suunata rahvastikule ilma vahendajateta üks huvitav nüanss oli see, mida ütles härra Lopez Blanco, et isegi see rahvusvahelise sekkumise võimalus on tegur, mis võiks erinevaid rühmitusi viia koostööle ja, ja alustada läbirääkimisi. samal ajal aga rahvusvaheline sekkumine ei saa olla edukas ilma usaldusväärse Äh, tsiviillahendused. piirkondlik koostöö on loomulikult ülioluline ja isegi kui õinõrk see on, siis toetama seda, et Alžeeria äh, võiks olla seotud meie jõupingutustega. ja see, mis tõesti muret teeb, on see, mis härra Haber ütles seoses sellega, kuidas meie Euroopa Liidu missioonil on raskusi täiesti tegutsemisvalmis saamisega tänu bürokraatlikele takistustele. töötajate intervjueerimine, vahendite leidmine, jah, see tõesti äh, tekitab tõsist muret, meil on paremat Euroopa tasandi koostööd ja tõhusust ning lõpetuseks viimane küsimus, arvestades mitmeaastast finantsraamistikku, kus äh, eelarve peaks külmutat-, ma, olema külmutatud või isegi vähenema, siis kuidas te näete, milline on see perspektiiv abiküsimustega toime tulla, äh, sest ilmselgelt see piirkond vajab rohkem abi erinevates vormides. kuidas me sellega äh, Äh, toime tulema, see on väga oluline. sest nagu äh, härra Gerhove ütles, siis me peame tegema rohkem, kui me oleme senini teinud, suur tänu! aitäh ja viimasena Anna Gomes. aitäh, ma olen täiesti nõus sellega, mida meie esimees enne ütles selle kohta mm. -hmm mis puudutab Saheli piirkonda, me oleme väga palju aega lihtsalt ära raisanud ning äh, tegelikult see kriis, mis äh, toimub siin Euroopas, äh, mis ei ole ainult majanduslik või sotsiaalne, see on ka poliitiline kriis ning see selgitab ka väga paljut. näiteks seda, et need ohud, millega me silmitsi oleme juba väga kaua aega, nendega ei ole mitte midagi tehtud ning see, mis me praegu teeme, on väga pikale veniv ning minu esimene küsimus äh, oleks selline, kas äh, meil ei ole siis mingit algatusfonde, mingit startup äh, fonde? ma tahaksin selle kohta midagi rohkem teada, sest ma tahaksin aru saada, kas te võiksite samuti ütelda midagi liikmesriikide osaluse kohta, nende panuse kohta? minu riik näiteks ja teisedki liikmesriigid kas nad oleksid valmis panust, äh, panust, omapoolset panust anda rahaliselt, äh, sellepärast et me ei saa operatsioone lihtsalt äh, rahastada praegusel hetkel, kuid meil on vä-, selles piirkonnas väga palju kõrgete teadmistega väga hästi informeeritud inimesi, kes saaksid sõjalist abi anda ning samuti Liibüa küsimus ning need moodused, kuidas me oleme raisanud oma ressursse, me ehitame oma välisressursse üles, näiteks Benghazi kontor, haru sõja ajal siis me lihtsalt jätame selle hooletusse ning loome uue kohapealse ad hoc missiooni, mille ülesehitamine nõuab palju rohkem aega ning see tähendab, et me ei ole tegelikult mitte midagi konkreetselt teinud sellega, aga mis me, mille, mille kohta meil on tegelikult täpselt informatsiooni olemas. ning alles hiljuti olin ma Zintonis Tripoli lõunaosas ning ma külastasin ühte suurt relvaladu, mille oli järele jäetnud, mis oli jäänud sinna Gaddafi aegadest ning Rumeenia suhted sellega, praegu Rumeenial on teised plaanid, kuid seitsekümmend kaks punkarit, mis on relvi pilgeni täis, kui need äh, plahvatasid, siis NATO NATO rünnakute ajal, siis sellel olid väga suured kahju, kahjud eh, ning kõrvalmõjud. seal on väga eh, palju erinevat laskemoona. me oleksime kõik võinud, igaüks võinud sealt midagi kaasa endaga võtta, kuid me oleme väga rahul sellega, et me olime neile viinud sinna eh, ekskavaatori vabaühendusele üks, see on üks väikene osa ainult seal kaardi peal ning öeldakse, et nad on siis, äh, saavad äh, selle mm, laagri puhtaks teha kuue aasta jooksul. ning selliseid laagreid on väga palju veel selles piirkonnas nii et mõistagi me peame tegema rohkemat, palju rohkemat ning ärge öelge mulle seda, et oi, seal on väga suur segadus, seal ei ole valitsust, me ootame, kuni uus valitsus tuleb, see kõik ei vasta tõele. ma olin kohapeal, ma rääkisin eh, Sintani kohaliku nõunikuga ning ma palusin temaga kohtumist ise ning ütles, et me ei saa äh, tegutseda, aidake meid palun, nad näevad neid ohtusid, mis tulenevad sealt koha pealt, nad on näinud, mida inimesed äh, seal teevad, need välisriikide esindajad. ärge nüüd öelge, et meil ei ole tingimused seal tööd alustada, nemad on selleks valmis. see puudutas siis Liibüat. ning äh, see on üks probleemidest Liibüa koha pealt võib väga palju head ka samas ütelda, näiteks seda, et terroristi, äh, terroristirünnak äh, Ameerika Ühendriikide saadiku vastu on siis kohapeal rahvastiku hulgas väga suurt vastureaktsiooni tekitanud ning see on tõrjunud terroristlikud rühmitused Benghazist välja, kuid äh, nad on kohapeal ikkagi olemas, nad kasutavad ära teisi Liibüa osasid oma, ähm, oma peakorteritena ning Liibüa puhul me peaksime kindlasti võtma kasutusele kindla strateegia ning äh, panustama rohkem. lisaks sellele Sahara küsimus. kahe tuhande neljandal aastal ma käisin äh, selles piirkonnas ning kirjutasin artikli, öeldes, et äh, seal see, sealne elanikkond on valmis terroristidega ühinema ning äh, taaskord Sahara, ma tahaksin küsida selle kohta, tegemist on ühe piirkonnaga, kus, mille kohta Euroopa liikmetel, Euroopa Liidu riikidel ei ole ühist seisukohta, me ei ole mitte midagi teinud selleks, et lahenduseni jõuda, me ei ole ka oma Tšiili ja Maroko kolleege aidanud. ning äh, ükskõik, kes tahab destabiliseerida piirkonda, saab sealt endale rekruutida äh, terroriste ning äh, ma olen täiesti nõus ühes küsimuses, äh, kui te räägite agentuurist. me naersime selle üle. Euroopa Liidus meil oli olemas ühise julgeoleku ja kaitse äh, poliitika missioon, kuid me ei ole seda kunagi kasutanud korralikult, me ei ole oma tööd korralikult teinud ning äh, kui me kasutame seda äh, et, et mitmeid ettekäändeid selleks, et oma missiooni ära, ära äh, koha pealt kutsuda ning ei ole siis mingi ime, et piirkond on nüüd muutunud narkokuritegevuse keskuseks. kui me vaatame narkokaubitsejaid, siis jah Äh, CDO, kes äh, on meie partner. ECOWAS äh, on Guinea-Bissaus meie partneriks, kui nemad ei suuda, siis ütleme, et nemad ei suuda narkokaubandust tõkestada. meie ka ise oleme oma kontori või siis ÜRO oma kontori sealt ähm, ära viinud. ma mõistan küll, et nemad peaksid meie partnerid olema, kuid kas nemad seda konkreetset narkovoogu suudavad peatada? ning ma tahaksin küsida, kas oleks võimalik rohkem koostööd teha vahabiitide küsimuses ning nende levikus kogu piirkonnas, kuidas te tegelete selle küsimusega, kuidas seal nende ressurssidega tegeleda, tegemist ei ole ainult religioosse, vaid ideoloog-, ega ka ideoloogilise küsimusega, vaid finantsilisega, siin on ka Saudi Araabia taga ning ma tahaksin teada, kuidas te olete sellega tegelenud meie plaanide plaane arvesse võttes või meie missioonide käigus, aitäh? aitäh! ma teen ettepaneku, et meie kolm külalist äh, vastavad samas järjekorras, nagu nad oma sissejuhatavad sõnavõtud teks, äh, tegid ja, ja vastavad nendele küsimustele, mis tunduvad olevat nende pädevuses. Äh, ja võib-olla vastavad ka mõnedele teistele küsimustele, mis pole nende pädevuses, aga mille kohta neil on oma arvamus Äh, härra Lopes Blanco, aitäh, äh, lugupeetud saadikud, aitäh kõigile, kes küsimusi esitasid. Äh, need küsimused olid kõik väga olulised ning need käsitlesid selliseid teemasid, mis on Saheli strateegiaga seotud, sellepärast et meie ülesanne on seda strateegiat ellu rakendada. ma arvan, et võib-olla peaks Äh, tulema natuke tagasi selle strateegia loogika ja struktuuri juurde äh, ja nende küsimuste juurde, mida võiks tõstatada äh, seoses selle strateegia potentsiaaliga Ehm, mäletate, võib-olla mäletate, et strateegi, eh, Saheli strateegia ehm, on eh, strateegia, mis ei võimalda tegelikult lahendada eh, probleeme. Euroopa Liit ei saa lahendada Saheli või Sahara või Põhja-Aafrika riikide probleeme. me saame ainult aidata ja see ongi selle strateegia mõte väga oluline on, et kohalikud tunneksid ennast selle strateegia omanik, omanikena. me ei saa äh, äh, Malis võimu enda kätte võtta, me saame ainult aidata kaasa äh, seadusliku riigivõimu taastamisele. täpselt samuti ei saa me asendada Mali armeed me saame lihtsalt aidata Mali armeed uuesti üles ehitada Äh, niimoodi sellisel kujul, et see armee tõesti alluks tsiviilvõimudele, aga selleks, et ta saaks tsiviilvõimudele alluda, tuleb ka tsiviilvõim üles ehitada. niisiis ma ütleksin, et probleemid on palju keerulisemad ja struktureeritumad kui e-, kui äh, meie strat- ja seetõttu see strateegia, mida me poolteist aastat tagasi vastu võtsime, ei võimalda neid kõiki lahendada. Äh, loomulikult peame me aru saama, Äh, ka seda, äh, sellest, et rahvusvahelisel tegevusel on oma piirid ja me võime ju ka küsida, et miks äh, USA pole midagi teinud probleemide lahendamiseks, miks Hiina ei ole Saheli probleeme lahendanud? miks Prantsusmaa, miks Ühendkuningriik ei ole seda teinud? Neil on ometigi olemas vahendid, miks ei ole Alžeeria mitte midagi teinud? Alžeeria armees on üle kolmesaja tuhande sõduri Äh, neil on äh, tohutult palju rahalisi vahendeid ja pealegi on tegemist äh, riigiga, mis on selle piirkonna naabruses, neil on väga hea luureteenistus, tohutult palju andmeid selle piirkonna kohta, miks nemad ei aita kaasa Mali riigi ülesehitamisele? sest neid peaks ju ka rohkem huvitama see, et Mali on stabiilne kui ebastabiilne Äh, nagu ma ütlesin, probleemid on palju keerulisemad, kui esialgu tundub. Mali äh, äh, on riik, mida on pikka aega koloniseeritud. ajalooliselt on tegemist riigiga, kus tegelikult riigi ülesehitamise probleemid ei olegi veel lõplikult lahendatud Äh, väga keerulised on äh, suhted riigi ja selle kodanike vahel ning suhted keskvõimu ja teatud äh, riigi äärepiirkondades elavate rahvusrühmade vahel. nii et, et rahvusriigi probleem on üks, mis vajab lahendamist. Malis on loodud Äh, äh, loodi selline demokraatia, mida tollal oli võimalik luua, aga aastate jooksul on äh, olukord halvenenud ja sellest demokraatiast on järele jäänud ainult fassaad. ma olen nõus, et Liibüa kriis ähm, äh, ei äh,, võib-olla ei põhjustanud Mali kriisi, kuigi ta käivitas selle kriisi aga kriis ei ole tingitud ainult sellest, mis Liibüas toimus äh, samuti on äh, probleem seotud sellega, kuidas Al-Qaeda toimib. Äh, Al-Qaeda Magrebi haru on välja kasvanud, just nimelt Al-Qaedast, välja kasvanud Alžeeriast aga tihti, äh, pikka aega selles äh, äh, piirkonnas suhtuti Al-Qaidasse kui millessegi, mis ei olnud nende probleem. seda nähti kui Al-, Alžeeria probleemi, kui Alžeeria julgeolekujõudude probleemi. ning väga pikka aega kohalikud liidrid olid seisu, seisukohal, et nemad asja eest ei vastuta ja Äh, nemad ei teinud mitte midagi selleks, et võidelda siis Al-Qaeda Magrebi haru vastu. Äh, niisiis, nagu ma ütlesin, äh, asi ei ole mitte selles, et me peaksime kaitsma Saheli strateegiat. jah, sellest ajast saadik, kui see strateegia vastu võeti, olukord on arenenud, aga me peame aru saama ka seda, et et Euroopa Liidus asjad niimoodi käivadki, et meil asjad arenevadki niimoodi järk-järgult. ja lihtsalt äh, asjad, äh, asjad on äh, juhtunud ja ei ole alati väga kerge kõigele koheselt reageerida ja võib-olla peaksime veel kord rõhutama seda, et me tõesti üritame koos nõukoguga aga ka koos äh, parla-, Euroopa Parlamendiga, äh, kes on samuti siin oluline tegija. ma tean näiteks, et parlament äh, on plaaninud saata Malisse missiooni ja see on väga oluline, väga oluline on see, et parlament oleks Bamakos esindatud, et mõjutada Mali Rahvusassamblees toimuvat Äh, sellepärast et äh, tegemist on olulise põhiseadusliku korra äh, taastajaga Malis. ja võib-olla räägiksin nüüd ka meie suhetest Romano Prodiga. meil on otsesed kontaktid Romano Prodiga ja tema meeskonnaga. niisiis, meil on ka äh, Äh, said Sinetiga otsene side, tema on siis äh, Ban Ki-mooni esindaja Lääne-Aafrikas äh, ja tema on ka osaks Broadi meeskonnast. aga äh, Broadi hakkab juba Saheli küsimustega tegelema, on aru saanud, et Saheli küsimustega tegelemine nõuab aega ma tean, et väga paljud teist on Saheli küsimustega tegelenud juba väga pikka aega ehm, eh, ning ehm, eh, seetõttu võib-olla kohe ei olnudki väga kerge ÜRO-s leida inimest, kes oli kogu selle temaatikaga kursis Äh, jah, Žill võib-olla on üks inimene, kes oleks hästi kursis olnud, aga tal on ka teisi ülesandeid. Äh, niisiis, nagu ma ütlesin, me oleme härra äh, Proodiga kursis, kontaktis, ta on meid kutsunud ähm, ühele kohtumisele, mis on plaanis korraldada peatselt e Eh, Euroopa Liit eh, on igatahes veendunud, et selline inimene, kellel on tõesti selline poliitiline kaal nagu Romano Prodil, võib eh, väga olulist rolli mängida mitmel tasandil kõigepealt avaldada survet rahvusvahelise üldsusele, et tõesti rahvusvaheline üldsus püüaks rohkem mõjutada neid protsesse, mis Bamakos toimuvad. sest nagu ma ütlesin, praegu need protsessid seal peaaegu pidurdunud ning seetõttu oleks vaja rohkem rahvusvahelist survet. ja Romano Prodi üritab seda survet saavutada ja selleks vajab ta ka Euroopa Liidu abi samuti võib ta äh, avaldada survet siis vahendustegevusele ja selles vallas saame jällegi meie Prodit aidata, me saame pakkuda täiendavat vahetu-, vahendustegevust Äh, äh, näiteks seda, mis puudutab Burkina Fasot, Alžeeriat. Äh, me üritame teha kõik, et kõik need osapooled, kõik asjast huvitatud oleksid läbirääkimiste laua ta-, taga. niisiis, need oleksid siis minupoolsed vastused küsimustele antud hetkel ma võib-olla ei äh, kõnele Liibüa teemast, sellepärast et selle probleemiga ma pole eriti kursis. Äh, ilmselt kui ma hakkasin Liibüast rääkima, siis ma ütleksin siin lollusi. ja äh, võib-olla veel Äh, äh, veel äh, ütleksin teile nii palju, et, et see missioon, mida me ette valmistamine, mis on viibinud äh, Äh, igasuguste probleemide tõttu, äh, on siiski äh, missioon, mis aitab väga palju probleeme lahendada koha peal. sellepärast, et selline ebastabiilsus Bamakos on tingitud ka sellest, et kohalik armee on lagunenud, ta ei allu enam juhtimisele ning ainukene võimalus, kuidas poliitilist stabiilsust Bamakos taastada, äh, seisneb selles, et tuleb äh, äh, armee uuesti restruktureerida, panna paika selged juhtimisstruktuurid ning see missioon, mida me ette valmistame, on just suunatud nende probleemide lahendamisele. ja seetõttu on see missioon väga oluline, see on väga oluline Mali, Mali poliitilise süsteemi jaoks väga oluline on taastada armee eh, käsuliin, eh, operatiivvõimsus ja loomulikult eh, on sellega seotud ka siis kool, armee koolitus, samuti selle panemine tsiviilkontrolli alla ning me peame siis tõesti Äh, kasutama jõudu, kui see on vajalik, sest näiteks praegu jõuga ähvardamine tõesti näib, toob äh, pooled läbirääkimiste laua taha. Äh, ja kui äh, kõnelda nüüd veel äh, Lääne-Aafrika majandusühenduse missioonist, siis äh, tegemist ei ole missiooniga, mille ülesanne on võidelda riigi põhja, põhjaosaga, tegemist on just nimelt stabiliseerimise ülesehituse missiooniga. sealsed inimesed Äh, kohalikud on need, kellega Mali armee, Mali äh, peab, äh, võimud peavad pidama läbirääkimisi. Ähm, aga selleks, et Mali legitiimne valitsus saaks mingit survet avaldada põhja poolele, on vaja, et neil oleks ka olemas armee, aitäh. aitäh selle vastuse eest ja härra Haabra, palun suur tänu, lugupeetud esimees. Need küsimused, mis mulle esitati, lähevad kaugemale sellest missioonist, kui, millest me räägime, need on põhimõtteliselt horisontaalsed küsimused. mul kulub nende selgitamiseks aega, kui te vastu ei ole, siis teen seda hea meelega. väga hea. küsimus ei ole rahas, see on hea uudis Äh, ühise välise julgeolekupoliitika rahastus on piisav kõikide tegevuste jaoks ning isegi arvestades keskpika äh, tegevust seoses äh, mitmeaastase finantsraamistikuga, on see kolmsada kuuskümmend miljonit aastas. praegusel hetkel kasutame circa kakssada miljonit aastas. ülejäänud osa läheb relvastuskontrolli meetmetele, nagu te ehk teate ehk siis küsimus ei ole vahendite kättesaadavuses, vaid eh, pigem raha kulutamises, eh, vähemalt praegusel juhul. teine probleem on tööjõud. personal on tõesti meie jaoks eh, oluline probleem, sest meil on circa neli tuhat isikut, kel koha peal Äh, liikmesriikides, äh, kes on ähm, siis meie tegevusteks kasutatavad. praegusel aastal aga on meil kakssada inimest vähem kui eelmisel aastal, samal ajal on aga meil kolm uut missiooni. ja olukord on selline sellepärast, et me lõpetame Kosovos mitte rahalises mõttes, aga vahendite suhtes äh, Kosovo arvelt on meil võimalik ka teisi missioone rahastada Kosovo missiooniks kuju, kulub vähem raha, kui äh, me jääme sama lähenemise juurde. probleem seoses personaliga on selles, et meil on üks koma seitse taotlejat koha kohta, seda on liiga vähe, jah. võib öelda, et sellest piisab, aga kui arvestada, et paljud nendest äh, konkureerivad samadeks, äh, samadele ametikohtadele, siis peame paluma liikmesriikidelt neid me, et me ei kasutaks neid lähetusena, vaid äh, võtame siis nad nii-öelda tööle. meil oleks võimalik probleem lahendada, kui me saaksime neid lihtsalt lepinguga palgata, aga rahalistel põhjustel liikmesriigid äh, soovivad kasutada just lähetamist ja seega on nende jõupingutused väga erinevad. kui arvestada neid panuseid, äh, politseinikud, sõjaväelased ja teised, miljoni elaniku kohta liikmesriigis, siis panus on äh, pea, panuste erinevus on äh, peaaegu sajakordne. ehk siis meil ei ole nii-öelda võrdselt jagunenud äh, kohustuste täitmine. kuid nagu öeldud, siis on meil võimalik tõesti oma missioonidele piisavalt personali leida. kui te küsite, mis on kõige olulisem tegur, mis meie missioonide hilinemist on põhjustanud, siis on see ennetavate meetmete puudumine meil on kolm uut missiooni, nagu te teate, siis äh, üks Liibüa missioon seisab veel ees, tõenäoliselt juba on rahva samuti seisab meil uuesti ees, meil on üks missioon, mis puudutab nüüd planeerimist, see on olnud kõige keerulisem, te ilmselt sellest ei teata, see on ähm, mitmetasaline tegevus, mis puudutas äh, planeerimist, mitte siis ei ole missioon, aga see võttis väga palju aega me oleme siis tõesti kõik oma vahendid ja võimekuse maksimaalselt ära kasutanud. kui mina neli aastat tagasi Gruusias olin, siis seal olid ennetavad meetmed. nõukogu otsus äh, relvarahu äh, lepiti kokku kuuendal augustil kaheksandal augustil äh, saavutati teine kokkulepe, kuuendal septembril uus, äh, samal ajal aga olid ettevalmistavad äh, meetmed paigas, viieteistkümnendal septembril nõukogu otsus, mind palgati kahekümne esimesel septembril ja kahekümne teisel olin ma juba valmis, kui ma oleks pidanud siis hakkama peakorterit koostama ja kõiki neid kommunikatsioonivahendeid kokku panema, ei oleks meil võimalik seiremissiooni kahesaja jälgijaga äh, Äh, Gruusia konfliktis alustada juba esimesest oktoobrist. ehk siis kuigi etteva-, ettevalmistavad meetmed olid lühiajalised, olid need väga tõhusad ja see puudutas kahtekümmet töötajat. Kosovo puhul ei, ei olnud meil õiguslikke ettevalmistavaid meetmeid, kuid meil oli ettevalmistav missioon, mis tegi tööd aasta jooksul, sest äh, Kosovo iseseisvuse kuulutamisest äh, Äh, kuni Ahtisaari plaanini oli meil üks aasta, jah. see oli tõesti üsnagi suur ettevõtmine, aga see oli meile kasulik ettevalmistav meede. midagi sellist aga meil seoses uute missioonidega ei olnud ja seepärast on meil nii palju viivitusi ja Nigeri juhtum ei ole kõige hullem, kõige hullem on Somaalia, seal on mitmeid tegureid, mida me ei suuda kontrollida ja sarnane olukord on ka Nigeris ja me ei saa siin viidata ettevalmistavate meetmete täielikule puudumisele. väga hea on see, et komisjon on nõustunud kahes ettevalmistavas meetmes uutele missioonidele. ehk siis tulevikus on meil võimalik sellest kasu lõigata, praegusel hetkel see meid ei aidata, ei aita. see ei aita ka Juban Rahvat, sest see juba toimib ja me nii-öelda taaskäivitame selle see on üks nüanss. teisest küljest äh, on mul häid uudised, mis puudutavad varustust. suur osa varustusest tuleb laost. meil oli Bosnia-Hertsegoviinas äh, ladu, missiooni äh, vähendati suuresti ja suur osa varustusest oli ikka veel kättesaadav, kuid selle viimine EUCAP see oli meile üsnagi keeruline, sest meil oli vaja lepinguid, meie logistikafirmad, kes äh, kõik need asjad sinna viiks ja see tähendab kuuenädalast viivitust äh, pakkumisega seoses, sest me peame ju äh, jälgima neid finantsreegleid, nagu te teate. missiooni juht ootab ikka veel äh, neid vahendeid Bosniast. aga igal juhul äh, tulevikuks on siin häid uudiseid. teine probleem seisneb selles, et äh, nagu te teate, siis missiooni õiguslik konstruktsioon on seotud missioonijuhiga. tema on nii-öelda nagu selline rahujuht. me nimetame missioonijuhi, komisjon käib temaga koos pangas ja kakskümmend viis miljonit kantakse tulele ja tema Äh, äh, saab seda kasutada, meil on vaja see lahendada, sest sellega seoses on meil võimalik äh, mitmeid probleeme lahendada, näiteks personalide palkamine ja nii edasi. see on hetkel üks probleem, millele me lahendust ei näe, see puudutab meid, FBI-d ja teisi komisjoni peadirektoraate, arutelu igal juhul toimub, pall käib edasi-tagasi meil on vaja ühist äh, teenusekeskust, sest siiamaani peab iga tee, missioon alustama algusest peale ja see tekitab viivitusi. iga missiooni puhul äh, pannakse kõik paika siis, kui koha peale on mindud, mõned kasutavad äh, SAP tarkvara, teised jällegi mingit teist, aga meil on vaja seda ühtlustada. meil on vaja sellist teenusekeskust siin Brüsselis, see on midagi, mille suhtes me hetkel lahendust ei näe ehk siis neil on nii positiivsed kui negatiivsed küljed, me peame tegema palju rohkem. Need kolm uut missiooni tulid meie jaoks liiga kiiresti, aasta pärast oleks äh, olukord olnud teine. ma üritan teid veenda, et äh, see ei tugine me mitte sellest, et me ei püüaks piisavalt vaid äh, see tuleneb sellest, et äh, milline on olnud see asjade kulg. ja lisaks sellele peab tähelepanu pöörama sellele, et meie vastutame vaid teatud ajahetkest ja siiamaani, sinnamaani vastutavad liikmesriigid. EUCAP Nestor Somaalia kaks aastat räägiti sellest enne, kui äh, aasta tagasi alles see otsus vastu võeti sellest äh, hetkest alates on vastutus meil ja me tõesti äh, tegutseme vastavalt oma võimalustele, kuid äh, siiamaani puudutab see kõik liikmesriikide tasandit ja peab nende käest seda küsima. seda kõike öeldes Obsenta, nagu te teate, see oli poliitiline kompromiss liikmesriikide vahel meil ei ole võimalik läbi viia ühtegi missiooni, see toetab minu tegevust ja ma olen selle eest tänulik. ma olen selle võimaluse eest äh, väga õnnelik, mul on kuusteist äh, äh, kuusteist töötajat, kes selles operatiivkeskuses töötavad. Põhja-Nigeeris meil oli alguses plaanis ka Äh, tegutseda just seal, aga me äh, julgeolekukaalutlustel ei saanud seda teha. me vastutame ka Liibüa eest, aga põhimõtteliselt on tegemist vastuvõtva riigi kohustusega. horisontaalselt tugevdame me nende võimetust seda teha äh, julgeolekusektoriga koostööd tehes, see on nende ülesanne. see on üldine nüanss võõrustajariikidel on tavaliselt äh, palju paremad tingimused selleks, et kohalikku olukorda hinnata. kui me võtame nüüd, äh, vaatame Kosovot, siis meie võitlus korruptsiooniga on takistatud selle tõttu, et me ei räägi seda keelt, me ei tea, milline on suhtumine, kõik Kosovo inimesed teavad äh, neid nüansse, mida meie kunagi ei saa teadma. ehk siis meil on vaja tugevdada Äh, ärgitada seda professionaalset suhtumist äh, kohalikus politseis ja nii edasi, see on meie lähenemine. ja ja selleks on meil vaja võõrustaja riigi äh, nõusole-, valitsuse nõusolekut. ja seepärast tulime me välja ka Guinea-Bissaust, me peame lihtsalt nentima seda, et kõik missioonid ei saa olla edukad. see on reis tundmatusse, osa nendest on edukad, kunagi mitte täielikult, aga teatud missioonid ja eriti, kui meil ei ole võõrustaja riigi ähm, tuge, äh, ebaõnnestuvad ja see on ka probleem Liibüas. meil on äh, hetkel äh, teabekogumismissioon ähm, Tripolis ja tõesti nad äh, saavad head tagasisidet, nad teavad kõike seda, aga samas on vaja tagada ka julgeolek ja me ei tea väga hästi neid kohaliku tasandi tingimusi, kas need on meie tegevuse jaoks piisavad, selle jaoks, mida nõuavad meilt liikmesriigid. ma arvan, et see oli kõik, suur tänu! aitäh ja nüüd härra De Kirchhoff. aitäh! ma üritaksin vastata mõne, nendele küsimustele, mida pole võib-olla veel käsitletud. Äh, ei lisaksin äh, midagi, ma ei lisaks midagi selle kohta, mis kolleegid juba missiooni viibimisest äh, kõnelesid. põhiliselt oli tegu poliitiline, üksmeelt ei olnud kolleegid juba rääkisid siin erinevatest probleemidest, kui näiteks võtame Nigeri juht, juhtumi tegemist on missiooniga, mida juhib äh, välisteenistus ja jällegi teine, teine missioon, millest me kõnelesime, oli see, mille, mille, mille eest vastutas komisjon ja ühe missiooni puhul oli see probleem, et ei olnud raha, inimesed olid, teise puhul jälle vastupidi ja nõnda edasi. ma olen nüüd täiesti nõus sellega, mida Manuel ütles äh, kui ta kõneles Mali kriisi põhjustest, ma olen täiesti nõus sellega, et Malis oli pikka aega äh, ainult demokraatlik fassaad ning see, mis toimus Liibüas, lihtsalt käivitas selle kriisi, mitte ei olnud kriisi põhjus. nüüd, mida siin kõneldi nii Nigerist, äh, ma ei ole küll Nigeri äh, spetsialist, aga ma olen väga, vägagi veendunud selles, et tuleb Äh, äh, läheneda probleemidele sidusalt, pöörata tähelepanu äh, nii arengu ja majanduse probleemidele kui ka teistele probleemidele ja alati on võimalik vaja leida kompromissid, näiteks Mali puhul on vaja leida kompromissid tuareegidega aga võib-olla Nigeeria küsimuses ma ei oleks nii kriitiline kui e-, eelkõnelejad Äh, nüüd, mis puudutab Marokot, siis ma olin seal möödunud nädalal ter terrorismialase tippkohtumisega seoses, samuti külastasin ka Marokot ja mind hämmastas äh, see, et neil on tõesti tohutult palju äh, luureinfot Sahelis toimuva kohta. mind tõesti hämmastas see, kuivõrd hästi nad on kursis Saheli oludega ja, ja nad on valmis seda infot tõesti jagama meie, meiega, Euroopa Liidu liikmesriikidega, näiteks Hispaaniaga, Prantsusmaaga ja ka paljude teiste riikidega. ja nagu te teate, detsembris oli Maroko Julgeolekunõukogu eesistuja. Äh, äh, nii et, et ähm, äh, väga oluline on, et detsembris Julgeolekunõukogu siis selle resolutsiooni vastu võtab Äh, ja nagu ma ütlesin, Maroko on siis väga oluline selle konflikti reguleerimisel, täpselt samuti Alžeeria. Äh, me sooviksime, et ähm, Alžeeria äh, takistaks rohkem siis Põhja-Mali terroristlike rühmituste varustamist sel teel, et kontrolliks oma piiri paremini niisiis, igatahes me üritame tugevdada tõesti äh, äh oma tegevuse koordineerimist ka Alžeeria suuna, Alžeeria suunal. nüüd äh, Osama bin Ladeni surmamõju äh, nagu Mali äh,, Manuel ütles, alguses oli see Al-Qaeda Magrebi aru äh, selline, mis tegutses just ainult Alžeerias äh, Ähm, ning ähm, äh, põhjus, miks liikumine just seal nii äh, äh, juur-, juuret nii sügavale ajas, oli seotud riigis valitseva tollase poliitilise olukorraga, aga nagu ma ütlesin, nüüd on olukord muutunud ja Al-Qaeda on oma, on Äh, oma tegevust üle viinud ka siis naaberriikidesse äh, ma arvan, et äh, väga oluline on analüüsida kõiki neid terroristlikke rühmitusi, mis selles piirkonnas tegutsevad ja vaadata nende, pöörata tähelepanu nende tegevuse juurtele just nimelt kohalikes oludes ja mitte mingites ülemaailmsetes struktuurides, sellepärast et väga paljud nendest rühmitustest on tegelikult kohaliku päritoluga äh, nii et, et ehm, ma ei saaks öelda, et ehm, oleks väga-väga tihedad sidemed näiteks Al-Qaeda keskuse, kesk, kesksete struktuuride ja siis Al-Qaeda Magrebi haru vahel või nende rühmituste vahel, mis tegutsevad ehm, Põhjamaalis. ma tahaksin öelda et terroristlikud rühmitused on võib-olla äh, natukene ka muutunud, sest jah, ühelt poolt nad äh, näiteks Põhja-Malis tegelevad küll endiselt terroritegudega, aga nad on hakanud pakkuma ka nõndanimetatud sotsiaalseid teenuseid ja samas on nad seotud ka narkokuritegudega, narkokaubandusega. Äh, proua Nikolai küsimus, mis puudutas relvi, Gaddafi režiimi käsutuses olnud relvi ja see on seotud ka proua Gomesi küsimusega ja relvaladudega. see on tõepoolest väga tõsine probleem. me eh, jah, saame aru, et oht on olemas, teatud liikmesriigid on võtnud turvameetmed kasutusele näiteks lennujaamades ja nõnda edasi. Eh, ma pean silmas siis selle regiooni lennujaamu Äh, mul ei ole veel äh, täpselt, äh, täpselt kõige hilisemat infot selle kohta, mida konkreetselt on tehtud, et näiteks lennujaamu turvaliseks muuta, et relvi ei saaks nende kaudu välja viia näiteks Liibüast. igatahes väga oluline on, et me need relvalaod kontrolli alla saame nüüd äh, lisaks äh, sellele, mida minu kolleegid juba ütleksid ähm, äh,, äh, tahaksin öelda, et te tõenäoliselt teate, et äh, välisteenistus äh, la, plaanib praegu tippkeskuse loomist ja tippkeskuste loomist ja üks tippkeskusid on plaanis luua Marokos ja selles tippkeskuses hakataks siis äh, Äh, abistama äh, selle piirkonna riike, äh, abistatakse neid siis just nimelt julgeoleku küsimustes ja ka tuuma ja tuumamaterjalide kontrolli alla saame küsimuses ja nagu ma ütlesin, uraan ja, ja niiger on siin väga olulised. nii et ma loodan, et sellest tippkeskusest tuleb kasu mis puudutab härra Kelami küsimust Alžeeria kohta, ma mingil määral sellele küsimusele juba vastasin. Teie küsimus eelarve osas on väga asjakohane. käimas on äh, äh, arutelud nõukogu ja parlamendi vahel eelarve küsimustes. ja ma saan aru, miks äh, seda parlamendis arutatakse, eriti ahvetis Äh, nimelt äh, arutatakse neid äh, protsente, kui palju peaks minema stabiliseerimisvahendile ja kuidas kasutada näiteks Euroopa Arengufondi ja stabiliseerimisvahendit ja mulle, ma kardan, et need summad mis praegu on olemas terrorismivastaseks võitluseks tulevases finants, tulevasel finantsperioodil oluliselt vähenevad. ja oma kirjas, mille ma saatsin ka Euroopa Parlamendile ja mis on kättesaadav ka minu veebilehel, ma üritan selgitada, et äh, vaatamata nendest suurtest aruteludest selle kohta, et arengufondi raha ei kasutata julgeoleku otstarbeks, äh, et reeglid seda ei luba, asi tegelikult niimoodi ei ole Äh, seda raha ei või kasutada luureoperatsioonideks, ähm, aga muid julgeolekuoperatsioone saab Arengufondi rahadest rahastada. Äh, ma ei taha sellel teemal küll pikalt peatuda, aga seda aga lisaks äh, sellele rahale, mis seal on, me vajame veel rohkem ja rohkem äh, stabiliseerimisvahendist raha äh, terrorismivastaseks võitluseks, aga kui te olete huvitatud täpsematest üksikasjadest, siis pärast seda istungit olen valmis teile neid üksikasju andma ja ma kardan, et igatahes meil on tulevikus terrorismivastaseks võitluseks raha palju vähem kui siiamaani ja lõpuks vahabism, see on vägagi eh, huvitav küsimus eh, ma ise leian, et see on küsimus, millega me peaksime rohkem tegelema. Eh, mul on plaanis detsembris kohtuda Saudi Araabia esindajatega. käin Abu Dhabi tippkeskuses, kus me võitleme liikumiste radikaliseerimisega, nii et, et see on kindlasti üks teema, mille ma seal tõstatan. küsimus saalist ilma mikrofonita would rather ask. Oui, ask uh, Manuel. Euh, oui, oui. Uh, härra Lopez Blanco, uh, jah, te esitasite tõesti väga olulise küsimuse. see küsimus on seotud geopoliitikaga ja regionaalsete organisatsioonidega. teatud moel need, kes valitsevad Guinea-Bissaud, sõjaväelased, tähendab, kes on nii-öelda äh, Ladina-Ameerika kartellide müügiesindajad, nemad korraldavad seda narkokaubandust ning äh, nemad on tegelikult iga riigipöörde taga, mis sealkandis äh, toimuvad ja nad on paljude poliitiliste ja sõjaliste klannide taga ning äh, nad on tõesti tegutsenud väga tõhusalt äh, ja äh, on kasutanud ära ka erinevaid regionaalseid organisatsioone, neid üksteise vastu mänginud Äh, näiteks Angolas rahvus, regionaalsed organisatsioonid, äh, kes püüdsid äh, korda jalule seada, sunniti sealt lihtsalt lahkuma. meie nagu alati oleme natukene maha jäänud sellistele probleemidele reageerimisega. Lääne-Aafrika majandusühendus ähm, on Äh, näiteks jäänud tagaplaanile sellepärast, et Angola ja äh, Nigeeria vahel äh, on tekkinud konfliktid. näiteks meie ei toeta ECOWAS-i seisukohta Guinea-Bissau küsimuses, aga me tõesti üritame teha koostööd kõigi viie regionaalse organisatsiooniga, ÜRO-ga, ECOWAS-iga, Aafrika Liiduga äh, me tõesti tahame minna äh, äh, Guinea-Bissau, saata missiooni Guinea-Bissausse, aga selleks peame me kõigepealt omavahel kokku leppima selles osas, millised on selle missiooni volitused, me peame äh, paika panema ühise eesmärgi, ühise analüüsi ja eelseisvatel päevadel meil toimubki kohtumine Abujas ja ka Äh, me tahame siis nendel kohtumistel kokku tuua äh, viis organisatsiooni, et paika panna selle missiooni mandaadi. aga ma olen teiega täiesti nõus, et äh, Guinea-Bissaus Lääne-Aafrika majandusühendus ei tee seda, mida peaks tegema Malis, läheb neil paremini. Malis on nad suutnud kriisiga paremini toime tulla Äh, äh, ECOWAS-i esindajad käisid hiljuti äh, Brüsselis ja me selgitasime neile, kuidas meie näeme olukorda Guinea-Bissaus. aga kuna ECOWAS-i esindaja oli pärit Nigeeriast, siis ta suhtus asjadesse eelarvamustega, aga siiski ta Ähm, jõudis lõpuks meie seisukohtadele lähemale, kuulates neid argumente, mida meie siin Euroopa Liidus ja äh, esitasime seoses Guinea-Bissauga. nii et, et ma loodan, et asjad selles vallas siiski lähevad paremaks, ma ei tea, äh, kas sellest teile piisab, äh, probleem ei ole lahendatud kaugeltki mitte ning ainukene lahendus Guinea-Bissau jaoks oleks see, et sõjaline Äh, sõjalised struktuurid äh, lihtsalt äh, võimult kõrvaldatakse, aga selleks peaks rahvusvaheline üldsus õigeaegselt ja väga jõuliselt tegutsema. ja lõpetuseks annaksin sõna härra Kõrensile, kes on ka siia jõudnud ja kes on ECOWAS-i delegatsiooni juht. ei, ma tegelesin Lääne-Aafrika klubi, olin Lääne-Aafrika klubi president, aga tuleksin tagasi siis Äh, härra Kerkhoovi vastuste juurde nende summade äh, kohta, mida võib siis eraldada Euroopa Arengufondist, sest need on reeglitega paika pannud. Äh, ma räägin summadest, mida eraldatakse nüüd kaitsesektorile. mulle tundub, et kahe tuhande teisest, kahe tuhande kolmandast aastast meil on pretsedent, kus Eh, Euroopa Arengufondist eh, anti raha Aafrika Liidule eh, ja see sum-, see rahasumma oli mõeldud Aafrika selleks, et edendada siis julgeolekute küs-, julgeolekuküsimuste lahendamist Aafrikas. nii et, et otsesõnu ei olnud välja öeldud, et see raha läks siis kaitsesektorile Äh, ja sellist lähenemist ma isiklikult ka pooldan. Äh, mulle tundub aga, et selles küsimuses on vaja siiski põhjalikku arutelu. Äh, meil ei ole võib-olla siiski mõtet hakata seda arenguabi andma kaitsesektorile, sellepärast et reeglid on ju lõppude lõpuks olemas, need reeglid on paika pandud lähtuvalt humanitaarkaalutlustest ja kui me hakkame investeerima äh, kaitsesektorisse, äh, siis see sisuliselt tähendab investeeringuid äh, sõjaväkke ja tihtipeale neid sõjaväelasi hakatakse siis lihtsalt nähe, nägema kui mundris humanitaartöötajaid ja siit tekivad igasugused eetilised probleemid Äh, ma arvan, et me tõesti peaksime süviti seda teemat käsitlema äh, ning äh, reeglid selgemalt paika panema. mina olen varasem, varemalt valitsuses tegelenud nii kaitseküsimustega kui ka humanitaar- ja arenguabi küsimustega ja ma olen vägagi teadlik, kui delikaatsed mõlemad valdkonnad on. ma ei ole selle komisjoni liige, ei saa ju olla kõigi komisjonide li-, komisjonide liige, aga kui ma võiksin teha ühe ettepaneku, eh, siis ma teeksin ettepaneku, et te võib-olla tõesti arutaksite natukene seda teemat ja mina, kui võimalik, tahaksin ka selles arutelus osaleda. aitäh. jah. Eh, jah, selle teemaga eh, tõesti tuleb tegeleda aga härra Kerkhoff saab vist ka midagi öelda. jah, mina olen ka samuti valmis selles arutelus osalema ja väga põhjalikult tuleks läbi vaadata kõik dokumendid, sest tihtipeale, mida Brüsselis öeldakse, ei, ei ole võimalik raha selleks otstarbeks kasutada. aga tegelikult see asi nii ei ole ja nagu ma ütlesin, ma olin äh, Äh, väga üllatunud, kui ma nägin, et ametlikes dokumentides tegelikult ei ole kirjas üldse seda, mida seal, mis seal väidetavalt on kirjas. Äh, nii et, et need reeglid ei ole üldse sellised, ähm, nagu öeldakse äh, aga nagu ma ütlesin, tegemist on poliitilise küsimusega, kus me tõesti peame lähenema väga arukalt ja ettevaatlikult, sest me ei saa siin ära segada humanitaarpoliitikat ja kaitsepoliitikat ja meie koos Manueliga äh, oleme üritanud, äh, sest me Saheli strateegia osas oleme teinud väga palju koostööd, meie oleme üritanud asjale läheneda integreeritult, me oleme üritanud ära kasutada siiski tõesti kõiki võimalikke vahendeid ja meil on õnnestunud saada ligemale viiskümmend äh, miljonit täiendavaid summasid Saheli strateegiale nii et, et ma arvan, et tõesti see arutelu on väga oluline, näiteks rahu rahastamise vahend Aafrikas tuleks selles kontekstis kõne alla niisiis, mina igatahes toetan sellise arutelu korraldamist. aitäh, ma arvan, et tänane arutelu oli samuti väga huvitav ja ka kasulik. ma tahaksin tänada meie külalisi eh, selle, selle eest, et nad tõesti laiendasid meie silmaringi eh, eh, selles valdkonnas ja ja tahaksin väljendada ka sellist väikest äh, rahu, äh, rahulolematust, sellepärast et meil oleks äh, Äh, seda arutelu olnud vaja juba palju varem, meil on vaja, oleks palju varem olnud vaja arutelu selles osas, kuidas äh, kõik struktuurid toimivad, sest me seisame pidevalt silmitsi, et meil on äh, tohutult palju bürokraatiat, me jääme kõigi asjadega hiljaks, ma saan aru küll nendest põhjustest, mida siin on esitatud, siin räägiti, kui raske on välja töötada strateegiat, ja see strateegia äh, saab olla ainult strateegia, mis täiendab seda, mida äh, koha, äh, koha peal juba tehakse aga kas meil on mõtet üldse omada mingit strateegiat, kui me iga päev avastame, et meil lihtsalt ei ole vahendeid selle strateegia elluviimiseks, sellepärast et strateegia olemasolu tekitab teatud ootusi näiteks kas või parlamendis, parlamendisaadikute hulgas Äh, me kuuleme, kuidas mm, sellest kogu aeg räägitakse, me räägime äh, terve päeva ülemaailmsest lähenemisest, Euroopa sammudest, sellest, et me saaksime lisa, anda lisandväärtuse selle probleem, selle regiooni probleemide lahendamisse. Äh, räägime ka sellest, mida saavad teha teised organisatsioonid ja siis me põrkume takistustele Äh, tuleb välja, et meil ei ole vahendeid, meil on äh, menetlused liiga keerulised. Äh, nii et, et mulle tundub, et selline olukord ei ole sugugi rahuldust pakkuv. nii et, et mulle tundub, et jah, see, millest me täna rääkisime, oli tõesti väga oluline Äh, aga samas tõi tänane arutelu välja ka need probleemid, mis meil on ja need probleemid tuleb tõesti kiiresti lahendada äh, sellepärast, et tegemist on tõesti probleemidega, mis on pakilised ja nõuavad äh, pakilist koordineeritud reageerimist Euroopa tasandil, aga kui me seda ei suuda teha, siis satub kogu see, e-, selle ettevõtmise usaldusväärsus kahtluse alla Ehm, eh, nii et, et eh, jah, meil on eh, siin väga suured ambitsioonid. suured ambitsioonid on näiteks ka liikmesriikides, ehm, näiteks ambitsioonid, mis puudutavad kas või selle missiooni personaliga varustamist. ja samas on meil Äh, ambitsioonid ka seoses välisteenistuse struktuuridega ja ei ole normaalne, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal meil lihtsalt ei ole vahendeid selleks, et neid struktuure ellu rakendada, et viia ellu äh, siiski siis see suur, suhteliselt tagasihoidliku suurusega missioone ähm, ja ma arvan, et selle järelduse peame panema sisse ka raportisse, mille üle me hääletame järgmisel nädalal. Äh, me peame rõhutama, kuivõrd oluline on, et oleksid piisavad ressursid struktuuridele, olgu need siis tsiviilstruktuurid või sõjalised struktuurid. ja ma arvan, et tegemist on kindlasti aruteluga, mida me peame jätkama äh, välispoliitika kõrge eelistajaga, sest midagi on vaja, vaja ära teha. igatahes tänan teid, et te täna siia tulite, tänan, et te nii ausalt vastasite ja tahaksin äh, äh, tänada eriti härra Lopes Blancot, sest te olete vist viimast korda täna meie komisjonis. Äh, te lähete pensionile ja võib-olla tulevikus tulete siia sõltumatu eksperdina. aga ma olen täiesti kindel, et te jätkate selle Aafrika piirkonnaga tegutsemist ka edaspidi. aitäh kõigile. peatame nüüd istungi ja nüüd toimub laiendatud eh, juhatuse istung ja komisjoni istung jätkub täna pärastlõunal